on, vabandust. Belgia võimud on mind informeerinud, et Jean-Claude Marco on määratud sellisele ametikohale, mida ei ole võimalik ühitada ähm, Euroopa Parlamendi saadiku kohaga vastavalt äh, kodukorra artiklis seitse kaks. meie kodukorra järgi, punkti järgi neli üks, ta loobus oma kohast kuueteistkümnendast juulist. Bulgaaria võimud on mulle teada andnud, et proua Želeva on määratud Bulgaaria välisasjade ministriks kahekümne esimesest juulist kaks tuhat üheksa, palju õnne talle, see ametikoht on ühitamatu Euroopa Parlamendi saadiku ametikohaga. vastavalt eh, Euroopa Parlamendis saadikute vali, valimise mm, määrustiku artiklile seitse üks ja kodukorra artiklile neli üks on ta loobunud oma mandaadist, oma saadiku mandaadist. informatsiooniks. Belgia võimud on teatanud, et härra Tarabelli asub härra Tükloo asemele kuueteistkümnendast juulist kaks tuhat üheksa ja Bulgaaria võimud on mind informeerinud, et härra Gorbatševa asub proua Želeva asemele ja teeb seda alates kahekümne neljandast augustist kaks tuhat üheksa. aluseks on artikkel kolm kaks kodukorras. niikaua, kuni saadikute volitusi ei ole üle kontrollitud, kolleegid Tarabella ja Kratšev osalevad kõikides kõikidel üritustel tingimusel, et nad on eelnevalt alla kirjutanud deklaratsiooni, millega nad kinnitavad, et nad ei ole ühelgi teisel ametikohal samaaegselt, mis oleks ühitamatu parlamendisaadiku kohustustega. konservatiivide ja reformigrupp fraktsiooni juht on öelnud, et Edward Millen Scott enam sellesse fraktsiooni ei kuulu alates kahekümnendast juulist kaks tuhat üheksa. edasi. rahvapartei ja sotsiaaldemokraadid ja rohelised, konservatiivide ja reformistide fraktsioon ning Vaba Euroopa Demokraatide fraktsioon on informeerinud muudatustest komisjonide ja delegatsioonide koosseisus. Te leiate need